härrad, daamid ja härrad, lugupeetud president Peeterle. Ich möchte gern mit der Nachmittagssitzung beginnen. alustagem pärastlõunase koosolekuga meil on siin täna Fernando Gentilini meie ees. ka jalgpallist on nimi Gentilini tuntud, sest tema selgitas meile, kuidas kardinaatio toimib. härra Gentilini on Euroopa Liidu eriesindaja Lähis-Ida rahuprotsessis see, mida me täna hommikul arutasime, Äh, kolmandate osaliste kaudu peetavate sõdade kohta kehtib ka päris palju selle küsimuse kohta, ehk et see on nii-öelda kõikide konfliktide allikaks ja et me tahaksime nüüd rohkem teada, kuidas arengud seal on kaasa toonud uue vägivallalaine ja praegusel hetkel me ei näe mitte mingit võimalust, et hakatakse uuesti läbirääkimisi pidama. president Abbas ütles, et Oslo protsessist tuleb loobuda, tegemist on väga raske arenguga ja me peame nüüd mõtlema, kuidas jällegi usaldusväärsete läbirääkimistega jätkata, kuidas tagada julgeolek ja tagada ka juudi riik Iisrael täpselt samamoodi nagu ka sõltumatu, demokraatlik ja eluvõimeline Palestiina riik ja et kuidas siiski tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piiride juurde jääda, kuidas uuesti usaldust üles ehitada, mis on tõesti väga vajalik ka laiemas kontekstis. härra Gentilini, mind huvitaks ka, kuidas kvartett saaks praeguses etapis uuesti aktiivselt osaleda ja tingimusi luua uute läbirääkimiste alustamiseks ja niimoodi mõlema poole esindajad uuesti laua äärde tuua, mis on ju ka tegelikult eeltingimuseks, kui me üldse tahame seal midagi lahendada. ma soovin teile palju edu! suur tänu, aitäh, mul on väga suur au ja hea meel siin viibida ja ma üritan kasutada mulle antud paari minutit sellest, et rääkida, kuidas äh, ma olukorda koha peal näen, sest mina äh, olen seal kohapeal ja kuus kuud olen ma Jeruusalemmis olnud ja ma tahaksin rääkida sellest, mida kõrge esindaja täiskogus paar nädalat tagasi ütles selle olukorra kohta ja loomulikult keskendun ma kvarteti tegevustele, mis on olulised, nii nagu esimees meile meelde tuletas. kolm valdkonda ja teen seda kiiresti, sest väga oluline on teada, mis seal toimub, kuidas seda vägivalda peatada ja ma saan teile rääkida, mida Euroopa Liit oma partneritega üritab kohapeal teha. lisaks sellele jõuaksime selleni, kuidas poliitiline protsess käivitada ja keskenduksin kvarteti strateegiale rakendada kohapeal meetmeid, millega saab taastada usalduse ja luua läbirääkimiste tingimused, kui aeg saab olema õige ja seejärel ka see, kuidas seda poliitilist tulevikku avatuna hoida, mis võiks olla lähtepunktiks läbirääkimiste käivitamiseks. ja kõigepealt kaks asja selle kohta, mida Euroopa Liit teeb. Euroopa Liit on aktiivne partner, ma üritan öö, äh, omalt poolt teha kõik, mis võimalik, mida teevad institutsioonid ja, ja seda peaks kindlasti arvesse võtta Euroopa Liit pingutab väga äh, rahvusvaheliste partneritega, USA ja ka teiste äh, kvarteti partneritega, selleks, et toetada juhtide jõupingutusi, lõpetada vägivald ja taastada teatud poliitiline protsess. kvartett oli viimasel kuul väga aktiivne, kohtusime piirkonnas kolleegidega, aga lisaks ka New Yorgis ja Viinis paar nädalat tagasi ja see on minu arvates tähtis teiseks, Euroopa Liit oli see, kes otsustas äh, kaasata piirkondlikud tegijad Egiptus, Jordaania, Saudi Araabia, sest me usume, et nendel on tugev roll sa-, täita, samuti selleks, et äh, toetada mõlemat osapoolt. mul olid mitmed äh, külaskäigud piirkonnas, Kairos ja mujal ja lõplik osa sellest puudutas kvarteti kutset piirkondlike osapooltega kohtuda New Yorgis septembri lõpus. jällegi piirkondlik poliitika on minu arvates oluline välja tuua. kõigepealt, mis puudutab vägivalda. olukord on aeglaselt rahunemas Jeruusalemmas, aga Äh, pinged on väga äh, tugevad äh, ikka veel läänekandal, eriti Hebroni piirkonnas. seega olukord ei ole väga hea ja ma arvan, et see rahunemine Jeruusalemmis on olnud ka rahvusvahelise kogukonna panus USA, see, et Kerry, välisminister Kerry seda piirkonda külastas selleks, et olukorda rahustada nagu te teate, siis puudutab see seda, et olukorda seal paigal hoida ja tunnustada seda erirolli, mis Jordaanial on. ja minu arvates on see panustanud sellesse, et äh, olukorda rahustada ja tõesti see, et igapäevaselt oleks tagatud see, et kõik läheb äh, äh, ladusalt ja USA toetas seda jõupingutust ja lisaks sellele hoiame me olukorral lähedalt äh, silma peal ja ka rohkem on vaja teha, kui me tahame, et vägivaldsus peatuks. ja see on minu põhiootus, et meil on vaja mingit tüüpi poliitilist protsessi koha peal, et mõlemad osapooled äh, kõrgel tasandil äh, hakkaks suhtlema selleks, et ka lääne kaldal tagada äh, rahu ja ka Gazas. sellepärast Euroopa Liit koos partneritega ja kvartett äh, teevad tööd selleks, et vaadata, kus saaks käivitada mingid sammud koha peal, mis ühest küljest rahustaks olukorda ja teisest korrast, äh, küljest valmistaks ette asjalikke kõnelusi äh, selleks ajaks, kui aeg on küps Äh, see sõnum, äh, mis on antud, on see, et meil on vaja, et mõlemad osapooled äh, tegutseksid ja see, mida meie küsime, mida kvartett New Yorgis, Viinis soovis, on poliitika muutust, tõsiseid muutvaid meetmeid, mis annaksid rohkem Palestiinale, samas tagades Iisraeli julgeoleku ja see on see, millele, mis on oluline, mille kallal me töötame nii läänekaldal Gazas ja see tugevdab kahe riigi lahendust ja seda, et ka reaalselt see koha peal luua. varasemalt on olnud palju kokkuleppeid, osasid neist võib ellu viia äh, selleks, et olukord võiks muutuda, on mingisuguseid samme, mida osapooled saavad kaaluda, majandus, institutsionaalsed ja julgeolekualased äh, valdkonnad ja need võiksid äh, tagada mingisuguse positiivse mõju. Euroopa Liit toetab seda ja ka kaks osapoolt on need, kellest kõik sõltub ja see on igal juhul kõik väga oluline, aga seal on teatud lõhe kahe osapoole vahel, mõlemad ütlevad, et nad on valmis äh, tegutsema, teisest küljest aga on lõhe selles osas, mida ootavad palestiinlased ja mida israellased on valmis äh, andma. ehk siis me hetkel äh, justkui katsetame seda poliitilist tahet, et edasi liikuda nagu ma ütlesin, siis ei saa see olema kerge, aga ma arvan, et aeg on otsuseks küps, on vaja vaadata, kas poliitiline tahe on olemas selleks, et edasi liikuda. järgmise sammuna äh, kvarteti saadikud äh, lähevad piirkonda, kõik neli, mina juba tegutsen seal koos ÜRO erisaadikuga ja me tegutseme tihedas koostööd, aga ka USA ja Venemaa erisaadikuga on meil plaanis külastada piirkonda ja kaasata mõlemad protsessid, et äh, mõlemad osapooled, et edasi liikuda ja see peaks aset leidma tulevastel nädalatel. kolmas punkt, kuidas poliitiline tulevik lahti hoida, minu arvates on see kõige olulisem, meil on vaja seda lähtepunkti selleks, et taaskäivitada, nagu öeldud, siis äh, läbirääkimiste protsess me loodame, et need kohapoolsed meetodid äh, võimaldavad äh, selle tagada. ja me loodame, et need meetmed äh, annavad selle hoo, et mitte ainult kaks osapoolt ei hakka tegutsema, vaid nad saavad ka toe piirkondlikelt partneritelt ja ma arvan, et Euroopa Liidu poliitika on selles osas väga selge, sest me toetame kahe riigi lahendust, nagu te kõik teate. ja lõpetuseks, meil ei ole vaja lihtsalt läbirääkimisi läbirääkimiste pärast, sellest ei ole mingisugust kasu, see pigem töötab vastu, meil on vaja tõsiseid jõupingutusi selleks, et käivitada asjad ja hakata tegutsema, alustades inimeste elutingimusest eh, ning eh, vaadata, kas eh, see võiks osutuda kasulikuks see oli eh, nii-öelda põhituum, mida ma tahtsin teiega jagada, aga loomulikult olen ma valmis eh, eh, lähtudes teie küsimustest ka arutelus osalema ja nende põhjal saan konkreetsematele teemadele keskenduda, mis teile huvi pakuvad. aitäh. proua Žotmari. suur tänu, esimees, ma sooviksin äh, õnnitleda ähm, kolleegi erisaadikut äh, selle, nende jõupingutuste eest. kolm aastat tagasi äh, selle teemaga seoses äh, kohtusin ma huvipooltega nii Iisraeli valitsuse kui ka Palestiina omavalitsuse poolt ja mul on mulje, et põhilahendus on mõlema osapoole pealt saanud heakskiidu. kui me räägime me otse mitteametlikult nendega, siis on nende arusaamad suhteliselt lähedad ja valmis tegema järeleandmisi, kui nad, rohkem kui nad tegelikult nõustuvad. põhiprobleem on aga usalduses, selles, et otsust ellu viia, mida vastu võetakse ja selles osas on Euroopa Liidul väga oluline roll täita selleks, et tagada ka nii, nagu teie ütlesite, et äh, laheriigid äh, peavad äh, omalt poolt toetama ja lõppude lõpuks on see justkui selline riikide koalitsioon, kes omalt poolt tagab tulevuse Äh, koha peal äh, pigem mitte ÜRO ega siis ka äh, ÜRO rahuvalvejõud. ja see on minu arvates oluline, lisaks sellele veel üks teema, millele tahaksin tähelepanu pöörata ja mille kohta tahaksin teie tagasisidet, see puudutab meediakäsitlust. ilmselgelt juba mõnda aega, ma arvan, et neli-viis aastat oli olukord üsnagi lähedale jõudnud, dialoog oli tekkinud, aga seal tekkis üks probleem seoses ameeriklastega, oli see, et ameeriklaste eh, see olid andnud eh, teatud infot eh, meediale, mis omakorda tekitas väga tugevaid reaktsioone ja avalikkuse arvamust, mis peatas need läbirääkimised. milline on olukord praegu, kas see vajalik saladuse pidamine diplomaatilistes läbirääkimistes on kehtiv, sealhulgas ka see, mis puudutab neid vahendajaid, kellele teie viitasite. ja lisaks sellele on minu arvates väga oluline ja väga vastuoluline see, kuidas ajakirjandus mängib olukorraga nii Palestiina kui Iisraeli poolt, kus väikeseid äh, intsidente võimendatakse ja antakse valeinfot selleks, et avalikku arvamust äh, mõjutada, mis on tõsine takistus ja pidur selleks, et äh, läbirääkimised saaksid edasi liikuda, aitäh! ilma mikrofonita, esimees. Äh, härra Howitt, soovin teile edu teie töös ja nagu te teate, siis meil on parlamendis äh, täiskogul kaks arutelu toimunud, üks äh, hiljutistel nädalatel, kus äh, Mogherini, meie välispoliitika kõrge esindaja ka osales ja kindlasti olete kursis sellega, milline oli meie see konstruktiivne arutelu ja loodetavasti olete neid analüüsinud, sest ähm, kindlasti on kasu meie ühisest teabest ja ma loodan, et äh, parlamendi toetus teid oma töös ka abistab ja me tõesti soovime, et Lähis-Ida rahuprotsess edasi liiguks äh, ja, ja kindlasti on kasu ka laialdasest toetusest ja me tunnistame neid jõupingutusi, mida teie ja kõrge esindaja on teinud selleks, et kvarteti laiendada. kvarteti tegevus on tekitanud teatud frustratsiooni ja me oleme äh, ka hoiatanud teid, et oleks vaja laiemalt tegutseda ja Araabia poolsaare partnerite kaasamine on osutunud äh, väga oluliseks ja järgmiseks pöördume teie poole, et ambitsioonid jääksid nii äh, kõrgeks kui, äh, kui võimalik, sest varasemad pettumused võivad ootuste vähendamist põhjustada, aga sellest ei ole kasu ja proua Mogherini on olnud väga ambitsioonikas ja loodetavasti tajute, et ka meie toetame teid selles, et ambitsioonid oleksid kõrged, vaatamata pidevale frustratsioonile. ja minu arvates juba homme, ma ei tea, kas selle kohta on teile informatsiooni, võiks tulla teatud uudised, mis puudutab seda poliitilist mõju ja me loodame, et see rahu äh, Äh, läbirääkimised käivitab pigem, kui ta neid takistab. nüüd, mis puudutab vägivalla suurenemist, äh, äh, radikaliseerumise peatamine on kindlasti oluline ja ma ei tea, kas teil selle kohta on midagi lisada ja kas te täna räägite midagi sellest, mis on Palestiina lepitusprotsessi potentsiaal? me räägime sellest Palestiina partneritega ja julgustame neid selles osas, aga jällegi tundub, et seal on väga suured takistused, me mõistame, et oli äh, külaskäik Dohas, kus äh, üritati äh, vastav kohtumine korraldada, kas te selles osas saate midagi kommenteerida ja kas kuida- ja kui me saame omalt poolt midagi teha, siis teeme seda hea meelega, aitäh! mikrofon aitäh, härra esimees. härra Gentilini, ma istun siin, ütleb härra Pelder. Te rääkisite mitmest küsimustest, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis te rääkisite üleminekuprotsessist. selleks, et poliitilistesse protsessidele hoog sisse lükata, aga kuidas seda Gaza sektoriga endale siis ette kujutada? ja siis te rääkisite ka nii-öelda kannatustest, äkki te räägiksite ka Palestiina juhtimisest ja kannatustest. Abbas puhul tuleb ka ju küsida, et kes võtab selle juhtimise üle Palestiinas, et praegusel hetkel räägime siin eluaegsetest juhtidest ja väga palju oleme me näinud seda, et Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel räägitakse kahe riigi lahendusest, aga mitte kahest riigist kahe rahvaga. nii et teid ei peaks üllatama see, et kuidas Abbas seda on juba aastaid tagasi Araabia pressis öelnud, et juudi riiki, juudi rahvast ta mitte kunagi ei kavatse tunnistada ja et kui on kaks riiki, siis on Palestiina rahvaga Palestiina riik ja mitte juudi rahvaga Iisraeli riik, nii et tegelikult äh, see võib-olla tunduda teile hullumeelne, aga on täiesti selge, et seal on ettekujutus kahe riigi lahendusest hoopis teistsugune. ja selline on Abu Maaseni arvates kahe riigi lahendus, nii et ma tõesti soovin teile palju edu, kui lähenemine on täpselt selline, nagu just kirjeldasin. Äh. aitäh! pean teile kahjuks ütlema, et äh, kahjuks täna läks toonele teele Helmut Schmidt. ma ütlen seda, sest äh, tegemist on ühe partei liikmega, kelle va-, mille vastu mina olen kogu aeg äh, võidelnud, aga tegemist oli suure mehega. Helmut Schmidt oli nimelt see, kes Euroopa Parlamendi otsevalimised sisse viis, me ei tohiks seda unustada ja kõikide muude saavutuste kõrval nagu NATO topeltotsused ja ka ühisraha loomine Giscard d'Estaniga. sellepärast ma tahtsin teile selle

käimas sõda, Palestiina tõuseb üles ajalooliselt esmakordselt, kus siiani seitsekümmend kaks Palestiina kodanikku on hukkunud, üle kahe tuhande on haavatud. kolm tuhat on vangistatud. ja sellega kurjus ei lõppe okupatsioon ja palestiinlaste survestamine kestab. Lähis-Idas toimuv näitab, selgelt, et Euroopa Liidu poliitikad äh, rahu nimel on valdkonnas läbi kukkunud ning äh, see poliitiline käitumine, kus Euroopa Liit on oma kahtlusi väljendanud kahele osapoolele, on provokatiivne. selge on, et Iisrael ei soovi mingit lahendust, me oleme kõik kuulnud, kuidas ka härra Netanyahu on kahelnud selles kahe riigi lahenduses. ja kui me vaatame Palestiina territooriume ja tuleb ju siin ausalt tunnistada, head kolleegid, et territooriume antakse Iisraeli ümberasustajatele ning pärast seda etnilist puhastust, inimõiguste rikkumist ja humanitaarõiguste rikkumist juba teist korda räägitakse impordi keelustamisest, Iisraeli toodete keelustamisest Euroopa Liitu, Palestiina territooriumile. seega härra Netanyahu helist-, süüdistab Euroopa Parlamenti, et sellised piirid tulenevad äh, kahe osapoole läbirääkimiste tulemustena ja kui me piirid, piire muudame, siis Euroopa Liidu suhted Iisraeliga saavad kahjustatud. ma eeldan, et komisjon ja nõukogu kohaldavad artiklit seitsekümmend üks, mis puudutab kahte osapoolt ja assotsieerumisleping tuleks praegu peatada, sest et meetmeid ei kohaldata õigesti. Schmidt, Schmidt. kolleeg Schmidt, palun. Forgive me, president, you are. ma vabandan. ma kaotasin korraks tähelepanu, aga tere tulemast siia ning äh, meie leiame, et te olete siin peamine läbirääkija nendes protsessides ja ma vabandan, et eh, osa teie ettekandest jäi mul kuulmata, aga nüüd mind viidi asjadega kurssi. siin toimub praegu nii palju asju korraga, et puude taga metsa on keeruline näha, aga nii Iisraeli valitsus eh, on kontrolli kaotanud kui ka teine osapool ning eh, ka oma rahva hulgas puudub usaldusväärsust ja teisalt ümberasusjate küsimus on ka väga oluline. vaatame, mis toimus aastal üheksakümmend kolm, kui Palestiina asustati ümber mõni tuhat inimest, nüüd on kuussada tuhat inimest ning eh, ehituse tase on märkimisväärne ja praegusel, praeguses olukorras kahe riigi lahendus on veelgi keerukam nüüd härra Howitt rääkis äh, Palestiina lepitusest. tahtsin küsida, milliseid arutelusid olete teie pidanud sel teemal, sest kui seda ei ole, siis pole võimul ka mingit usaldusväärsust. ning äh, nüüd äh, kohtumine Iisraeli Palestiina araabia kogukonnaga, millised kohtumised on toimunud näiteks Knessetiga ja kui te ei ole nendega kohtunud, siis eh, kas te võiksite öelda, miks seda pole toimunud ja millal te seda plaanite, sellepärast et nad on tõesti võtmetähtsusega osapool. ja mis puudutab eh, seda asustamisprogrammi, tegemist on ju ebaseaduslikult okupeeritud aladega. Eh, Euroopa Liit tegutses kiiresti, kui Venemaa okupeeris Krimmi rakendati sanktsioone, aga nüüd me räägime pärast mitut aastat okupatsiooni mingitest suunistest. kas te võiksite palun natukene täpsustada, kas põhimõtteliselt need suunised hõlmavad ka näiteks ebaseaduslikku kaubandustegevust, mitte ainult tooteid, mida saab ju importida nüüd teistele turgudele, aitäh! suur tänu, kolleeg Kastalno! Grazie, president. aitäh. kõigepealt suur tänu ka härra Gentilinile, et ta on täna siia meie ette tulnud, arvestades, et meil toimub selline oluline arvamuste vahetus. mul on kolm küsimust. esiteks milline on teie arvates võimalus, et see protsess praeguste juhtide all uuesti käivituks, arvestades, et oleme saanud erinevaid sõnumeid, mille kohaselt mõlemad praegused juhid osaliselt on justkui pantvangis äärmuslikemate jõudude käest ja teiseks, mis puudutab äh, laheriike. kui me vaatame rahvusvahelist poliitikat ja neid jõujooni, mida te arvate Saudi Araabia ja Iisraeli liidust? seal on koostöö väga tugev. kui te vaadata nende lähenemist Süüria osas ja nüüd ka Iraan, mis on äh, valus küsimus mõlemale, just see tuumarelva küsimus. ja kuivõrd suursaadik Mike Lauren, Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides on seda käsitlenud, need on olulised asjad, mis toimuvad samal ajal. ja me ei saa ju peatada nende läbirääkimiste käivitamist, sellepärast et Saudi Araabia sõltub Iisraeli. oluline on läbirääk-, läbirääkimistes silmas pidada loomulikult ka Palestiinat. aga nüüd minu viimane küsimus, Euroopa Liidu roll. võimalik missioon, mida Euroopa Liit võiks siis saata, rahuvalvemissioon okupeeritud aladele, eriti mis puudutab just Lääne-Kallast, Ida-Jeruusalemma, rahuvalvemissioon, et vältida kodusõda, tsiviilohvreid. kuidas te siin nõu annaksite? proua Schweicher, palun. Thank you. My name is Nico Schrijver from the Dutch Senate. mina olen Hollandi parlamendist ja ma räägin hollandi keel. minu küsimus puudutab rahuprotsessi käimalükkamist Lähis-Idas, nii nagu ka härra Gentilini juba ütles et see on kiireloomulisem kui kunagi varem ja seda sellepärast, et olukord sealses piirkonnas on väga ebastabiilne. ja minu küsimus oli, et kas eriesindaja leiab, et kahe riigi lahendus on ikka parimaks aluseks selleks, et rahu tagada kahe poole vahel? ja et ühe riigi lahendus, kus oleks iisraelased ja palestiinlased koos, et kas see tooks endaga kaasa suuremaid probleeme, ei oleks realistlikult lahendatav. mina olen pärit äh, Haagist, kus on äh, rahvusvaheline kriminaalkohus ja mina leian, et on kasulik, äh, kui me seda konflikti Äh, laseksime kontrollida ka juristidel ja vaataksime, kuidas me saaksime leida jätkusuutliku rahulahenduse. esiteks tuleb vaadata Iisraeli kehtivat õigust, teiseks tuleb vaadata enesemääramisõigust Palestiina rahval, kolmandaks äh, asustusi loova jõu õigusi ja kohustusi ja neljandaks reeglid, mis puudutavad vägivalla kasutamist ja ka proportsionaalsuse põhimõtet härra esimees, tegelikult äh, see juriidiline lähenemine on ka rahvusvahelise kriminaalkohtu nõuandvas raportis kirjas ja kas nüüd eriesindaja leiab, et see on tõesti ka tähtis juriidiline dokument ja ka vajalik lähenemine ja et kas Euroopa Liidul on ka potentsiaali olla see normatiivne jõud, see pehme jõud, nüüd, kui USA rahualgatus on takerdunud. ja siis tuleks ka endalt küsida, kas Euroopa Liidu aktiivne sekkumine saaks lahendusele kaasa aidata. kas Euroopa Liit peaks võtma endale vahendaja kohustuse ja vastutuse selleks, et rahuprotsessi tagada, mida arvab eriesindaja sellest. kas Euroopa tasandil algatus oleks äh, ka hea selles mõttes, et me Lähis-Ida rahukonverentsi korraldaksime ja et kas meil on tõesti võimalik paika panna ka need parameetrid selle juriidilise nõuandva ähm, kohtuorgani kaudu selleks, et rahuprotsessi tagada ja kas meil on võimalik kuidagi sellele kokkuleppele jõuda. aitäh! aitäh! härra Van Orden, palun! Uh, uh, suur tänu! me ju teame, et taaskord uh, härra Netanyahu sõnavõtte kuulates ja tema visiidist Washingtonis äh, et tema igati toetab kahe riigi lähenemist. ta ütles täiesti selgelt välja, et jah, kaks riiki, Iisrael on üks loomulikult ja demilitariseeritud Palestiina, kes tunnustab juudi riiki. arvestades, et Euroopa Liit on suurim Palestiina jõudude rahaline toetaja, kas teie olete rahul äh, sellega, kui palju me praegu oma jõudu kasutame, et äh, palestiinlased tuleksid tagasi läbirääkimiste laua juurde. iisraellased ja härra Netanyahuga eesotsas on öelnud, et nemad on valmis uuesti läbirääkimisi käivitama tingimusteta. Nad on valmis seda tegema. inimesed, kes seda teha ei soovi, on ju palestiinlased. kuidas me seda olukorda lahendame? aitäh. suur tänu, härra Hadžikorgjev ma ei tea, kas paljud siin saalis ja ka härra Gentilini ise usub, et Iisrael on huvitatud lahenduse leidmisest Palestiina probleemile. kui teil on selline mulje, siis ma arvan, et see tegelikult ei vasta tegelikkusele, see on ainult illusioon. ainuke võimalik lahendus oleks karistused Iisraeli vastu, millest mitte keegi ei räägi. mitte keegi, kellel on see võimalus, seda ei käsitle. Iraan rääkis läbi rahvusvahelise kogukonnaga, sest kehtestati karistused, aga kuidas me eeldame, et Iisrael võtaks äh, sel teemal tõsiselt sõna, kui me ei survesta Iisraeli absoluutselt äh, üheski suunas liikuma? üks äh, kolleeg ütles midagi, mida ma täpselt ei kuulnud. aga ma tahaksin öelda, et kui me tõepoolest tahame probleemile lahendust leida, me peame võtma seda tõsiselt kas Iisraelil ei ole mitte äh, tuumarelvi, mitte keegi seda ei maini. seega, kes iganes esimesena seda teeb, ma paluksin, et komisjoni esindaja meile ütleks, kas käsitletakse mingeid sanktsioone Iisraeli suhtes, on seda üldse arutatud? aitäh. härra Karve, palun aitäh, härra Gentilini. mind, mulle valmistab ka muret see kasvanud vägivald ja see, et tänavatel toimuvad rünnakud. eriti, kui tegelikult üldiselt toetatakse rahut meil on tegelikult ka kohtuotsus, et Iisraelil on teatud piiranguid ja et on vaja tõesti palestiinlased korrale kutsuda aga ma arvan, et väärikus nõuab meilt, et äh, see reto-, Palestiina retoorika peaks hõlmama ka Iisraeli eksisteerimisõigust. väga paljud ka siin on seda toonitanud ja tegelikult äh, mulle tundub, et äh, hartat ignoreeritakse, kuigi see on tähtis. väga palju on räägitud siin ka Palestiina suursaadikust Indias, ta ütles, et iisraellased nõuavad, et neil oleks eksisteerimisõigust, ei ole palestiinlasi, kes on nõus, et Iisraelil on õigus ja Iisraeli tunnistamine tähendaks seda, et me ei oleks sellega nõus, aga õiguse eksisteerimine on midagi muud kui eksisteerimise tunnistamine. kas see tegelikult kõige paremini ei too välja seda dilemmat, et me muudkui nõuame Iisraelilt väga palju, samal ajal kui me ei ole tegelikult äh, paika pannud tema õigust eksisteerida ja tegelikult äh, me teeme küll edusamme aga kui me tahame ka teha korralikke edusamme, siis on meil vaja kõigepealt ära lahendada see dilemma, aitäh! Uh, uh, aitäh! ka meie leiame, et kahe riigi lahendus on rahuprotsessis ja läbirääkimistes kõige tähtsam sellel piirkonnal ei ole mitte mingit tulevikku, kui ei ole elujõulist Iisraeli riigil ma tõesti toetan kvarteti jõupingutusi selleks, et äh, saavutada oma suurimat eesmärki sealses piirkonnas. tahan teada, mis on konkreetsed järgmised sammud. kvartett äh, tuleks kaasata otse, nii et äh, iisraellased ja palestiinlased oleksid ka laua taga. ma tean, et me suhtume erinevalt Palestiinasse ja Iisraelisse, kui me räägime rahvusvahelisest kriisiohjamistoetusest Iisrael vastavalt äh, meie kogemustele on äh, siiski vastutav ja peale selle tuleb rääkida ka Araabia liidritega koostööst äh, kvarteti puhul, kas Araabia liiga juhid on võib-olla valmis üles ütlema oma ühepoolsest lähenemisest Iisraelile, on olnud vihjeid, et nad võiksid seda teha, aga kas te arvate, et need vihjed on rohkem kui lihtsalt vihjed, aitäh! Thank you. Honorable Khan. Thank you, Chair. Uh, Mr. Gennatini, can I also... aitäh, härra Gentilini, suur tänu, et tulite täna siia meie juurde mõtteid jagama. tegemist on kompleksse, pika aruteluga ja ikka ja jälle, kui see arutelu toimub, kuuleme me ka erinevaid argumente mõlemalt poolelt kuid praegusel hetkel, kui me astuks tagasi ja jääks kõrvaltvaatajaks, siis tegelikult päris mitmed küsimused saavad selgeks. esiteks, kaotused on pigem Palestiina puhul, jah, Iisraeli poolel ka, aga vaadake üleüldiselt ajalugu. vaadake lihtsalt täpselt, milline on olnud ajalugu ja teiseks, äh, see tükike maad, millest me räägime, kui kogu see arutelu alguse sai, siis Iisrael omas umbes kolmekümmend viit protsenti maast ja kuuskümmend viis protsenti kuulus palestiinlastele. nüüd aga, kui me vaatame, milline on olukord koha peal, siis me näeme, et asi on täpselt vastupidi. Iisrael neil on praegu umbes kuuskümmend viis protsenti maast ja palestiinlastel umbes kolmkümmend viis protsenti. ja kui need illegaalsed asundused jätkuvad, siis tegelikult see toobki kogu selle hirmu kaasa endaga. ja see kahe riigi lahendus tegelikult kukub meie enda silme ees kokku. nii et küsimus on nüüd selles, et mida saame meie teha selleks, et lõpetada illegaalsete asunduste loomine, mis tegelikult äh, õõnestab kahe riigi lahenduse võimalikkust ja teiseks, mida me saame ära teha selleks, et ka palestiinlastele lootust anda. aga nemad kannatavad, nemad on need, äh, kes on äh, saanud halvad kaardid kätte. ma olen seal kohapeal käinud põgenikelaagris ja ma kohtusin seal Palestiina perekonnaga laagris, kus kolm põlvkonda elas koos ja ma arvan, et kõik on nõus, kui ma ütlen, et õudne oli see, et kolm põlvkonda ühes telgis äh, imik, Palestiina imik, mis oli Araabia pinnal sündinud äh, tema ema oli sündinud ühes teises põgenikelaagris ja ema ema ehk vanaema oli ka põgenikelaagris sündinud. nii et ma arvan, et tegelikult meil tuleb palestiinlastele lootust anda, et äh, see dialoog tõesti ka mingi lahenduse endaga kaasa toob. ja viimane küsimus, kui te saate meid selles aidata, millal teie arvates äh, töötataks välja Euroopa Liidu juhised äh, toodete kohta, mis on ja nende toodete sildistamise kohta, mis on toodetud asundatud alades. härra Papatakis, palun järgmisena. aitäh. Teie seisukohad on Euroopa Liidu seisukohtadega kooskõlas. Palestiina probleemi lahendamine või vähemalt üritatakse seda teha ja samal ajal üritatakse ka äh, peita seda, et tegelikult Palestiina territoorium on okupeeritud ja tegelikult te üritate selle probleemi loomu muuta ja te kasutate selleks väga hästi teada-tuntud taktikat. see tähendab seda, et te võrdsustate kurjategija ja ohvri. Te süüdistate inimesi kes võitlevad illegaalsete asunduste ja sõdade vastu, vägivaldse käitumise ja poliitiliste vangide vastu. Te ütlete, et need inimesed on poliitilised vangid. samal ajal kui Euroopa Liit ja USA arendavad üha rohkem välja oma suhteid Iisraeliga ja annavad ka Iisraelile rahalist toetust. ka Kreeka valitsus on seda teinud, neil oli ühine sõjaline operatsioon nimega Sinine lipp ja tegelikult see on, operatsioon oli ka ju selleks, et veelgi rohkem rünnata Palestiinat. nii et äh, kuidas teie suhtute okupatsiooni ja see, et äh, siin provotseerides vägivalla ohvri ja kurjategija võrdsustate, ei ole ka minu arvates vastuvõetav ja tõesti tuleb minna tagasi kuuekümne seitsmenda aasta piiride juurde aitäh ja teil on nüüd sõna selleks, et see arutelu kokku võtta, härra Gentilini. aitäh! alati on väga kasulik tulla teie ette, kuulda teie arvamust, teada saada, mida teie täpselt arvate, ma üritan nüüd vastata kõikidele nende, nendele huvitavatele märkustele, mida siin tehti. ja üritan seda teha nii kiiresti kui võimalik esiteks äh, proua Liu Marii, kes on küll juba lahkunud, aga ta tõstatas küsimused, millega ma olen täiesti nõus. ta ütles, äh, sellest, et lahendus peab olema vastuvõetav. kui vaadata seda olukorda seal, siis on seal nii palju lahtisi küsimusi kui te vaatate Palestiina-Iisraeli rahuprotsessi, siis tegelikult lahendus on olemas ja mõned teist on tegelikult juba selle lahendusega välja toonud, kahe riigi lahendus, me teame täpselt, millises suunas edasi minna, nii et tegelikult äh, on selge see, et äh, lahenduseni jõudmine ei peaks väga palju aega võtma, sest me teame täpselt, mis on võimalik. härra Howitt, äh, ka teie tõite välja väga tähtsaid märkusi selle piirkonna kohta ja me ei saa rääkida siin boikotist, ma arvan, et seda tuleb selgelt välja öelda selleks, et olukorda selgitada. me räägime siin tõesti uutest seadustest ja sellest, et siin ei ole mitte midagi uut, me oleme seda kõike juba nõudnud, siis äh, lepitustöö on ka väga tähtis, ma olen sellesse kaasatud, aga ka lepitustööl on oma piirid sellepärast et Euroopa Liidu poliitikad on olemas, ma olen piiratud Euroopa Liidu poliitikaga, ma ei pea läbirääkimisi Hamasiga, aga lepitusküsimus on küsimus, mille ma tõstatan iga kord, kui käin Ramallas, kohtun Palestiina äh, Äh, esindajatega või Iisraeli ametivõimudega, nad üritavad, et jah, nad, nad ütlevad, et nad üritavad seda teha, aga on täiesti selge, et rohkem tuleb ära teha selles küsimuses. sama kehtib ka Gaza sektori kohta ja ma arvan, et lihtsalt mingil hetkel tuleb äh, härjal sarvist haarata. härra Pelder rääkis sellest, et kes on tegelikult juhid seal. et kas me ei ole siin näinud äh, väsimust, ma arvan, et äh, probleemiks on see, et kõik juhid peavad tõesti ka juhtima ja mis oleks jällegi lahendus? Teist mõned mainisid seda, Euroopa Liidul on täiesti selge arusaam sellest, mis oleks lahendus, räägitakse kahe riigi lahendusest kuuekümne kuuenda, kuuekümne seitsmenda aasta piirist. ma arvan, et äh, see on see olukord. proua Sakurova tõstatas ka ühe küsimuse. ma tahtsin öelda, et meil on vaja, et poliitiline protsess tegeleks ka tõesti kogu selle vägivallaga, mida koha peal on näha ja see, mida me ütleme praegusel hetkel, on see, et me tegelikult äh, katsetame seda poliitilist tahet äh, lahendada probleem poliitiliselt. ma saan aru ja näen ka seda, mida teie olete kohapeal näinud, aga kui me tahame olla kasulikud, siis tuleb meil tõesti avaldada survet juhtidele, et nad kasutaks oma juhtpositsiooni ja teeks suuremaid samme edasi. ma mainisin, et millest meie räägime, kui me räägime kohapeal tehtavatest sammudest ja sellest, mida me nõuame ja võib-olla selline järjepidev nõuete esitamine tegelikult aitab ka lahendusele kaasa. härra Smith rääkis ka lepitusest. tegemist on tähtsa küsimusega. ja ma olen ka sellest palju rääkinud, ta rääkis ka sellest, millega meie oleme tegelenud, ehk et piirkonna stabiliseerimine üleüldiselt, me peame praegusel hetkel keskenduma sellele, et mida me saame teha selleks, et praegu asja ja kui protsess on käima läinud, siis ma loodan, et meil õnnestub äh, ka näha seda, kuidas rahuprotsess siis edasi läheb. härra Castaldo, teie rääkisite sellest, et kes praegusel hetkel juhib ja kes on autoriteedid on väga tähtis, et me kasutaksime ära seda, mis on meie käes ja et me oma vahendeid võimalikult tõhusalt äh, kasutaksime. piirkondlike jõudude roll, laheriikide roll on ülitähtis ja Egiptus mängib ka väga tähtsat rolli, eriti kui me mõtleme Gaza sektori peale. samamoodi ka Jordaania, läänekallas on tähtsad Nende roll on tähtis, sest äh, Araabia poolt tulevad algatused on suunatud just neile piirkondadele. tegemist on väga tähtsa küsimusega, peame mõtlema, et mis on see, millest me peame lähtuma. ma ütlesin juba, et mida Euroopa Liit teeb ja millele me peame tähelepanu pöörama. ja ma arvan, et Euroopa Liit ja kvartett peavad just nendes küsimustes äh, kokkuleppele jõudma. Eh, again, I think uh, eh, Mr Shriver eh, raised. härra Shriver tõstatas küsimuse, millele ma olen osaliselt juba vastanud, aga kas kahe riigi lahendus on parim lahendus? jah minu arvates see on võimalik lahendus probleemile. ja tegelikult see, mida me praegusel hetkel koha peal näeme, vägivallapuhangud, on tegelikult ka suurepärane näide selle kohta, et me tegelikult peame valima kahe riigi lahenduse tee. ma arvan, et Euroopa Liidul on väga selge ettekujutus, kuidas seda ellu viia ja sellepärast on meil ka vastutus aita seda, aidata seda lahendust reaalseks muuta. härra Van Orden rääkis sellest, mida ütles peaminister Netanyahu ja kas me kasutame oma äh, võimendusvahendeid. ma arvan, et on tähtis, et me kasutame tõesti kõiki mõjutamisvõimalusi. ma arvan, et äh, mõlemad pooled toetavad kahe riigi lahendust ja nüüd on tähtis see ka tõesti ellu viia. ja meil on tegelikult kõik vahendid äh, olemas selleks, et äh, toetada seda protsessi, kui mõlemad pooled otsustavad äh, kahe riigi lahenduse kasuks. ma arvan, et me saame sõna sekka öelda, meil on oma roll kanda, meil on ka poliitiline ruum Euroopa Liidus selleks, et mõjutada mõlemat poolt äh, kahe riigi lahenduse kasuks. härra Hatši Georgiu nüüd küsis, et kas Iisrael on huvitatud sellest. ma ei hakka seda praegu kommenteerima, ma arvan, et tähtis on meie jaoks tõesti sundida poliitilisi jõude edasi minema, sest ainult niimoodi on meil võimalik midagi saavutada. härra Kaaver selgitas seda ja küsis endalt, et kas Iisraelil on oma eksisteerimisõigus. ma arvan, et tegemist on meil siin Araabia algatusega, mis on väga tähtis ja see tegelikult äh, toob väga selgelt välja, mida koha pealt tuntakse. pakkumine on laual, see on väga tähtsaks aluseks selleks, et äh, teha edusamme. härra Bosch küsis, et mis on konkreetsed sammud. ma üritasin seda selgitada ja ma ei tea, et kas ma saan praegusel hetkel seda kõike riburada pidi üles lugeda, mis on olemas, siin on Oslo protsessi lisad, kus on see kõik kirjas. me peame vaatama praegusel hetkel, kuidas lääne kaldal äh, Palestiinat toetada, samal ajal tagada Iisraeli turvalisust, julgeolekut, jah, meil on siin teatud taristu äh, mida tuleb toetada ja me peame arvestama mõlema poole vajadustega ja jällegi ma arvan, et kui me oleme selle protsessi käima lükanud, kui tehakse edusamme, siis me saame minna kaugemale ja see piirkond saab ka kaugeleulatuvamaid ettepanekuid teha ja ma mainisin juba, kas härra Kaan rääkis ajaloost ja ka jällegi, ma üritan vaadata seda, et mida mina saan kasulikku koha peal ära teha, see on tegelikult minu ainus eesmärk, ma tahan aidata. minu arvates ajalugu meid siin edasi ei aita, me peame tõesti tulevikku vaatama ja mõtlema, et mis praegusel hetkel veel lahendamist vajab. siis see, mida te sätete kohta mainisid, ka neid töötatakse välja ja ma arvan, et see tegelikult olekski kõik ja härra Papadakis, viimane sõnavõtja ka teile vastuseks, ma leian, et Euroopa Liidul on selge seisukoht, te ka tõite selle välja, kahe riigi lahendus. minnakse tagasi kuuekümne seitsmenda aasta piiride juurde, nii et ma ei taha midagi peita või varjata, mul on väga palju öelda, sest Euroopa Liidul on palju öelda. ja ma arvan, et see olekski kõik, selline see asjade seis on. aitäh! aitäh! suur tänu teie selgituste eest, suur tänu, härra Gentilini, tõesti lahendust sellele probleemile leiame täna ja kohe, aga sellegipoolest suur tänu. ma arvan, et sellega võime me selle päevakorrapunkti ammendatuks kuulutada ja minna järgmise juurde. üks minut siiski. uh, the passing uh, away of a major statesman, Helmut Schmidt, someone who has been as you yourself Helmut Schmidt, nagu teie ütlesite, oli keskseks kujuks Euroopa Liidu loomisel ja Euroopa edasiarendamisel, sellepärast ma mõtlesin, et kas me äkki peaksime leinaseisaku korraldama selleks, et austada liidukantsler Schmidti, kes oli nii tähtis mina olen Kreeka parlamendist ja ma ei tea, milline siin kord on, aga ma arvasin, et see oleks mõistlik, et oleks väga tähtis sellist riigimeest ka austada leinaseisakuga. The session to, uh, to the proxy wars in the EU neighborhood nüüd hakkame rääkima kolmandate osaliste kaudu peetavatest sõdadest ja meil on siin Gruusia parlamendi opositsiooniliikmed. Nad saavad siia jääda nii kauas, kui saavad. tere tulemast, kolleegid ja võtan kuulda Kreeka kolleegi nõu ja paluksin püsti tõusta leinaseisakuks selleks, et mõelda Helmut Schmidti peale Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kolmandate osaliste kaudu peetavad sõjad Euroopa naabruses. tegemist on küsimusega, mida me täna hommikul ju tegelikult natukene juba arutasime koos kolleegidega Balkani riikidest. nüüd oleme aga siia kutsunud ka teadlased selleks, et rääkida just olukorrast Lähis-Idas. mina täna hommikul juba ütlesin, mida mina asjast arvan, nii et ma ei hakka seda kordama. ja selleks, et meil oleks rohkem aega arutelusid pidada, aga mul tuleb nüüd äh, siin tunnistada, et kõik kõnelejad ei olegi veel kohal või? Well, it happens from time to time. So I think we can start. ma arvan, et me võime alustada. kes on esimesena kirjas, saab ka esimesena sõna. doktor Kamin Bekenstein on esimene. ta on Lähis-Ida programmi direktor Hopkinsi koolis ja rahvusvaheliste uuringute keskuses Washingtonis ja ma paluks, et tema võtaks kõigepealt sõna, teeks oma avalduse umbes kümme minutit, kui vähem, siis on veel parem, nii et palun, teil on sõna. Thank you for the invitation. ilma mikrofonita. Sorry. <clears throat> The first topic is the proxy wars. esimene teema puudutab äh, kolmandate osaliste kaudu peetavaid sõdu, tegemist ei ole millegi uuega, need on sama vanad kui sõjad üldse ja kui me räägime Ameerika revolutsioonist ja sellele on järgnenud mitmed näited. mis on selle eeliseid, neid on kolm. ma ei mõelnud nii kunagi, aga see on väga huvitav, ütleb esimees. esiteks, mis puudutab siis äh, nii-öelda sekkumist kahe osapoole vahele selleks, et vältida äh, eskaleerumist, nii nagu külma sõja ajal, mille osaks olid ka need äh,, seda tüüpi äh, Äh, sõjad, kus osapooled ei tahtnud äh, otseselt vastumisi minna, aga samas oli väga palju neid kolmandaid osalisi ja keda siis äh, kasutati neljakümne aasta jooksul peale neljakümne viiendat aastat. teine eelis selle sõjaväes on ähm, kulud, tegemist on vähese intensiivsega, intensiivsusega öö, ähm, sõdadega, kus äh, kasutatakse kolmandaid osapooli selleks, et teatud kontrolli säilitada näiteks maavarade üle või teatud äh, teede marsruutide osas ja see antakse kolmandate osaliste kätesse. ning äh, kolmas tüüp on nii-öelda see lõks ja me näeme asümmeetrilist lähenemist võrreldes tavapäraste ja see kulu võib olla üks sajale või isegi üks tuhandele või veelgi enam. ja see võimaldab eh, kasutada vastaspoolt, eh, vastaspoole vastu mitmeid eh, lähenemisi ja üheks näiteks on ameeriklased Vietnamis, Nõukogude Liit, Afganistanis ja lisaks ka USA kaks tuhat kolm, kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist aastatel Afgaani ja Iraagi operatsioonides ning äh, selleks võtmeks on vastaspoolele anda justkui sööt ja ärgitada neid võitlema teatud äh, piirkonnas selleks, et sõda kestaks nii kaua, et sellel oleks tõesti äh, teatud mõju osapoolele ja ma räägin siin hoovast. me räägime teatud piirkonnast, mitte konkreetsetest riikidest enam, räägin seal piirkondlikest osapooltest, mitte niivõrd kolmandatest osalistest ega suurvõimudest, millele pööran tähelepanu hiljem on erinevaid äh, lähenemisi osapoolte kaasamisega, osad on väga passiivsed, näiteks Iisrael ja Jordaania Nad on väga ettevaatlikud, nad peaaegu ei tee mitte midagi, aga hoiavad asjadel silma peal ja tulevikus võib väga oluline olla see, kui nad oma lähenemist muudavad ja seda peab kindlasti arvesse võtma. aktiivsemad on Türgi, Türgi on alati väga deklaratiivne ja valjuhäälne, see on seotud põgenike kaudu ja ka Süüria osas, aga Türgil endal on väga vähe võimu selleks, et koha peal midagi ära teha nagu Saudi ja Araabia ja Katar ja mõned teised on äh, veidi jõulisemad, äh, kes kasutavad kolmandaid osalisi, aga mitte ei ole otseselt seotud. üks, kes on konkreetselt panustanud, on Iraan ja Hezbollah Liibanonis ja viimasel ajal ka Venemaa strateegiline põhjus Iraani pühendumusele on pikaajaline liit Hispallaga ja Saidi eh, režiimiga. ja see on tõesti viinud selleni, et Iraan on hakanud ka tavajõude Süürias kasutama. see pühendumus on võimaldanud Saudil ja nende satelliitidel eh, läbi viia selliseid sõdu, millele ma viitasin ühest küljest iraanlasi eh, küsimuse alla saada, Iraan on Saudi Araabiat aga mõjutanud sellega, et avanud teise rindeliini Jemenis ja samas eh, on kõik omavahel seotud eh, erinevate osapoolte kaudu ja tekib selline vastasseis, kus ühest küljest nad survestavad üksteist ja samas äh, kurnavad neid piirkondlikul tasandil. samas peab mõistma, et see vastuolu lähtub teatud kontekstist, kus äh, nafta hind on väga madal, seega Iraan ja Saudi Araabia on haavataval positsioonil, samas on neil tõsine poliitiline äh, siseriiklik risk mis on seotud välissõdadega, kus sissetulek on vähenenud ja kus elanikkond võib rahutuks muutuda see vastasseis selgitab ka hiljutisi pingeid Saudi Araabia ja nende vastaste vahel selles osas, mis oli see lepe, mille ameeriklased sõlmisid Iraaniga, andes vahendeid Iraanile, kellel muidu ei oleks neid vahendeid olnud. ja on tõesti Iraani positsiooni äh, Saudi Araabia vastu muutnud. ja nüüd jõudsin ma USA-ni ja USA äh, suhtele praegusel hetkel ei huvita USA-s kedagi, mis on, mis toimub välispoliitikas tänu valimistele. see, et poliitika on ebaühtlane, vastuoluline ja ebapiisav ja selles süüdistatakse mm, poliitikanõustajaid ja, ja ka presidenti ennast. president küll tunneb huvi äh, välispoliitikas sel määral, mis on tema äh, pärand. esiteks äh, mis puudutab see, et ei tohiks teha midagi rumalat, lisaks sellele keskenduda tu-, äh, tuuma- ja massihävitusrelvadele ja teisest küljest on prioriteediks ka teha kõik, mis võimalik selleks, et vältida terrorirünnakuid USA pinnal või Ameerika huvide vastu. see, mis puudutab ohtu terrorismi osas, on äh, äh, käivitanud nende tähelepanu ISISe suhtes äh,, ja sellega on ka piirdatud ja see on Iraani ja Assaadi režiimile kasuks tulnud. tuumarelvade osas on olukord sarnane piirkonnas ja see on samuti Iraani režiimi ja Assaadi režiimi toetanud. nüüd kolmas poliitika element, eh, vältida rumalaid tegemisi, ehk siis see on tegelikult palju räigem, ma ei hakka seda välja ütlema, on viinud vastuolulise poliitiline Kreekani. ei taheta äh, äh, midagi üleliigset teha äh, ja, ja vältida igasuguseid täielikke lõhesid, kõigiga üritatakse suhteid säilitada iga hinna eest. ja selline on see lähenemine, kus ei usaldata Äh, kedagi. USA tegevus Süürias kolmandate osaliste kaudu on väga piiratud tegevusega ja nad ei suuda teha midagi, mis võiks midagi teha, tegemist on kahjude kontrolliga kohalikes oludes ja pikema perspektiivi probleemi ei ole. nüüd minu neljas ja lõplik punkt, mis puudutab poliitika soovitusi kolm punkti kõigepealt, esiteks poliitilised ja vahendite piirangud on äh, kõigil Euroopa Liidul, USA-l paar aastat pärast finantskriisi, ei huvita kedagi ja ei ole ka kellelgi võimes, võimekust teha midagi drastilist, et olukorda muuta. isegi kui midagi oleks, siis ei ole head poliitikat, on teatud äh, mängud, millel on, võivad olla potentsiaalsed kahjud ning kolmandaks on täiesti võimatu kontrollida, mis saab olema poliitika, võimaliku poliitika tulevik eh, ja piirkonnas on äh, olukord plahvatusohtlik. peab olema väga paindlik eh, selleks, et eh, kaasas käia arengutega, mis on ettenägematud. ja minu nelja, viimane punkt puudutab seda, et avatud suhtumist ja minu arvates siin peab lähtuma Süüria-Iraagi vaatenurgast, mis on kadunud sada aastat peale eh, rahulepingut, mis viis eh, selle loomiseni, siis eh, me kõik teame, et seal on olemas teatud poliitiline struktuur ja olukord muutub, kui Iisrael ja Palestiina muudavad oma suhtumist ja Jordaanias tekivad raskused, siis võib tõesti tekkida täielik Äh, piirkonna olukorra muutmine ja luua ja, ja võib kaduda ka see illusioon rahust, mis seal on viimased sada aastat olnud. aitäh ja järgmisena saab sõna doktor Voltšik, kes on äh, Euroopa Euraasia mm, uuringute äh, rahvusvaheliste uuringute juht Birminghami ülikoolis eh, Edward Lukas, aga samas ei saa osaleda meie eh, paneelis eh, tänu endise liidukantsleri Schmidti lahkumisele, peab härra Lukas täitma oma toimetaja kohustusi. Thank you very much. Uh, thank you for this excellent introduction, which makes my life much suur tänu. kui me nüüd mõtleme Venemaa lähenemisele nende kolmandate osaliste sõjas, siis kokkuvõtlikult võib öelda, et see on vähese riskiga odav strateegia. tegelikult olukord on muutunud palju keerukamaks, siin on selge, et igasugune kolmandate osaliste kaudu peetav sõda sisaldab endas ka ohte ja see on praegu selge ka näiteks Ukraina näitel. aga annan ülevaate, Venemaa on kasutanud sõjaväelist jõudu kaks korda Krimmis ja Donbassi idaosas Ukrainas ja neid kahte juhtumit pannakse ühte patta, aga tegelikult eesmärk on olnud väga erinev. Krimmi puhul on tegemist kolme aspektiga karistada, heidutus ja üle kõige on see justkui õigluse taastamine, ajalooliste vigade parandamine ja Krimmi puhul tegelikult on siin erinevaid meetodeid segatud, see on hübriidsõja väga edukas näide, seal on erinevad salaoperatsioonid, selged rünnakud ja see on nii väga hästi välja töötatud, et see ülendab selle, ületab selle sõjaväelise rünnaku lävendi. ning seda peeti tegelikult edulooks. aga Donbassi puhul on olukord palju keerukam kõige selgem võrdlus võiks olla teiste külmutatud konfliktidega nõukogu, endiste nõukogude aladel, aga mina ütleksin, et see on vale võrdlus. erinev on ajastus ja eesmärke ning seda on ka oluline välja tuua. kõik külmutatud konfliktid toimusid kohe pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja seal olid selged etnilised ja territoriaalsed äh, aspektid. Tombasi puhul seda ei ole, Tombasi puhul meil ei ole seda etnilist äh, külge. kakskümmend aastat on Nõukogude Liidu lagunemisest möödunud ja nüüd on meil kolmandate osaliste kaudu peetav sõda, mida kujutatakse kui kodusõda. aga praegu on poliitiliselt kaks erinevat vabariiki, kõigepealt Rahvavabariik, mis on siis Nõukogude Liidu pärand ja sõjaväelist jõudu kasutatakse väga piiratult. selleks, et veenda justkui relvade vahendusel, veenda sihtriiki käituma vastavalt sekkuva võimu nõudmistele ehk siis sõjaväelist jõudu kasutatakse ainult nii palju kui vaja, et saavutada poliitilisi eesmärke ning eesmärgid on täiesti enneolematud, vähemasti endiste Nõukogude Liidu riikide kontekstis. Ukraina territoorium eraldatakse riigist ja liidutakse uute poliitiliste tingimustega, mis de facto tekitab sellise Vene enklaavi või protektoraadi ilma, et oleks selline ühtne Ukraina poliitiline ruum ja see on väga riskantne poliitiline eesmärk. aga miks siis selline eesmärk? mina arvan, et sellega tahetakse luua uut sõltuvussuhet Venemaa-Ukraina vahel. praegused sõltuvussuhted, mida Ukraina on pärinud Nõukogude Liidust, kaubandus, energiapoliitika on läbi kukkunud see ei ole taganud Venemaale seda mõjuvõimu, mida eeldati. seega selline poliitiline eesmärk uuesti neid piire ümber joonistada ja Ukraina riiki ümber korraldada oli olemas. aga see on olnud edukas ainult teatud määral, sellepärast Ukraina ei vastanud sellele heidutusele äh, kus Vene väed tulid üle piiri Ukrainasse ehk siis Ukrainas praegu on meil olnud eskaleerumine, deeskaleerumine, hübriidsõda, kus on äh, tuginetud peamiselt palgasõduritele ja kohalikele vabatahtlikele. ja sõjavägi on kaasatud ainult väga lühiajaliselt, väga piiratult määral ning see jätab mulje, et on justkui kodusõda. aga paljud inimesed usuvad, et see on tegelikult suunatud just Vene avalikkusele, kes selle sõja kulukust sellega ei lepiks. nüüd Süüria puhul me võime olla natukene skeptilisemad, aga Ukrainat soovitakse veenda sellest, et tegemist on kodusõjaga, et Ukraina peaks üle vaatama oma territoriaalsed piirid, eh, Donbassi puhul kehtestama eri lähenemise, aga see võimaldab Venemaal keelata ka sekkumist ja Venemaa võib endast jätta mulje justkui rahuvahendajast. kuna strateegia sõltub piiratud jõust, siis lõppude lõpuks sõltub see sellest, kuidas Ukraina vastab nendele poliitilistele nõudmistele ja seetõttu on see väga ambitsioonikas, aga lõppude lõpuks ka väga riskantne strateegia. miks see siis on riskantne? sellepärast, et sõjaväelise jõu kasutamine ikkagi nõrgestab neid nõudmisi, mida rohkem jõudu kasutatakse, nagu me nägime esim-, enne esimest Minski kokkuleppest ja enne teist, enne teist Minski kokkulepet, et jõu kasutamine kasvas ja see seab äh, nende sea-, nõudmiste seaduslikkuse küsimärgi alla. praegu on meil teatav resistants, aga mitte ükski Ukraina inimene minu kogemuse kohaselt ei ole nõus sellega, et Minsk võimalik äh, Minski teist kokkulepet äh, kohaldada, seega oleme jõudnud tupikusse. see Minski kokkulepe on päris huvitav, sest kui me vaatame rahvusvahelist tava, siis tavapäraselt kõigepealt on relvarahu, sellele järgneb palju põhjalikum ja pikem poliitiline asustamisleping, aga Minsk üks ja kaks tegelikult on need kaks protsessi üheks liitnud ühelt poolt siis sõjaväelise jõu kasutamine ja teisalt siis see poliitiline lahendus. siiani Donbassi konflikt ei ole külmutatud, ei ole räägitud annekteerimisest, vaid räägitakse Ukraina põhiseaduse ümbervaatamisest. aga konflikt on kestnud juba üle aasta ja me võime julgelt öelda, et okupatsioon on päris kallis ja seda oleme näinud ka Donbassis. see skaala või see tase, et Ukraina mõistes okupeeritud territooriumi hoidmine on väga kallis. arvatakse, et kaks koma viis miljonit inimest elab jätkuvalt seal, pooled neist on pensionärid kes saavad väga ebaregulaarselt oma pensioni, kelle eest tuleb hoolitseda, aga me teame ka, et riigiteenuseid pakutakse. Teid parandatakse praegu kiiremini kui varasemalt, kui võimul oli Kiievi valitsus. aga kulud muudkui kasvavad ja laiema kriisi kontekstis tuleb ka seda vaadata. aga küsimus on selles, mil määral sekkuvad jõud on valmis kohaldama sõjalist jõudu või siis leppima leebema poliitilise lahendusega, mis tegelikult lõppeesmärki ei pruugi saavutada. oluline nii Ukraina puhul kui ka laiema Nõukogude Liidu järgse ruumi puhul on välja tuua seda, et kuni eelmise aastani usuti, et Venemaa, et Venemaal on justkui kaks välispoliitikat. üks lähivälismaale ja teine siis kaugemale, selline globaalne poliitika. kui me vaatame, et siis oli Venemaa justkui kaks erinevat klaviatuuri, aga nüüd on üks pikk klaviatuur, millega siis planeeritakse strateegiliselt ning see muudab äh, kõik palju huvitavamaks, aga ka ettearvamatumaks. lõppude lõpuks Ukraina puhul võrreldes kõikide varasemate arengutega on see uus Vene sõjaväeline mõtlemine, kus on traditsioonilised sõjaväelised meetmed, tankid, lennukid, mida kasutatakse ka näiteks Süürias ja siis ka see pettuste üllatusmoment ja ka ebamäärasus, mis muudab kõik väga ettearvamatuks ning seab ka me, ajab ka meid segadusse, kui me räägime taktikalisest lähenemisest ja vaatame, mis on laiemad poliitilised eesmärgid ning minu soovitus oleks mitte ainult keskenduda taktikalistele arengutele, vaid vaadata laiemaid poliitilisi eesmärke, mida soovitakse saavutada ning siinkohal praegu lõpetan. aitäh! ja nüüd lähme arutelu juurde. kõigepealt Ungari esindaja palun härra Zolt Nemet, kes ei ole siin, ta peab oma muud, uut proksi sõda, aga olgu siis härra Valis. aitäh, head kolleegid. asju tuleb nimetada õigete nimedega. me peame ütlema selgelt välja, et kolmandate osaliste kaudu peetavad sõjad on tegelikult sõjad meie vastu, Euroopa Liidu vastu, Euro-Atlandi tsivilisatsiooni vastu. kui me vaatame Venemaa välispoliitikat, siis võime selgelt tuvastada Venemaa Euroopa agenda ning seal on teatud prioriteedid. mõjutada endist Nõukogude Liidu piirkonda, takistada Euroopa Liidu institutsioonidel tugevamat rolli võtma, suurendada Euroopa energiasõltuvust Venemaast, suurendada Putini toetajaid Euroopa Liidu riikides, näiteks poliitikuid, ärimehi, teadlasi, ühiskonnategelasi, MTÜ-de esindajaid ning su-, suurendada Euroopa Liidu omavahelist eh, lõhet. viimase nädala sündmused näitavad selgelt, et Venemaa ei muutu. Venemaa pommitamiskampaania Süürias on viinud eh, uute rändevoogudeni naaberriikides ja Euroopas ja meil on ka infot uue rände kaudu Venemaalt Norra kaudu ning norrakad on andnud juba häirekella selle kohta, et Venemaalt ületatakse Norra piiri ja Venemaa on sellest teadlik. Venemaa strateegia, mis puudutab poliitilist, sõjalist ja majanduslikke mõõdet, on eesmärgiga meie üksmeelt lõhestada ning soovitakse, et Euroop-, oluline on seda silmas pidada just sanktsioonide ülevaatamise valguses. sanktsioonid kehtestati seoses Venemaa okupeerimisega Ukrainas ning selge on, et need toimivad. sanktsioonide mõju ning uute sanktsioonide oht on äärmiselt tähtsad faktorid, mis peatasid Putini tegevuse tol ajal. seega me peame oma koduriikides lähtuma oma reeglitest ning me peame neid reegleid ka järgima. ning tagama, et meie poliitilised erakonnad on läbipaistvad oma rahastuses ning et nüüd hetkel, kui Vaba Euroopat rünnatakse, aitäh! Hello. I will speak in uh, Romanian. Jatkan oma emakeeles, rumeenia keeles. Uh, foarte îngrijorați de războiul care mognește în Ucraina. Me rääkisime sõjast Ukrainas ja Musta mere ääres. Euroopa Liidal ilma NATO-ta ei ole võimalus äh, nende ohtude vastu võidelda me toetame strateegilist partnerlust NATO-ga ja me soovime ka rääkida sellest, äh, kui tähtis on geostrateegia siin. meil on Transnistria ja Osseetia äh, kriis, külmutatud konfliktid, mis on suureks ohuks nii Rumeeniale kui ka kogu Euroopa Liidu jaoks liikmesriigid, mis eh, tegelikult on kõige nõrgemad, kui me räägime kolmandate osapoolte poolt peetavatest sõdadest, on tegelikult Ida-Euroopa riigid ja need riigid, mis jagavad piiri kas Venemaaga või Ukrainaga. kuidas eh, Euroopa reageerib, kui Ukraina vallutatakse? Rumeenial näiteks on äh, pikkuselt äh, teine piir äh, Ukrainaga üle kahe tuhande kilomeetri ja siiamaani on see piir vähemalt olnud korralikult kaitstud. όσες ώρες και να μιλούν οι εισηγητές που προηγήθηκαν. Χαρα Παπατάκης, äh, kõik, kes räägivad sellest küsimusest, tegelikult ei öelnud, miks need sõjad toimuvad meil on imperialistlikke sekkumist äh, selleks, et kontrollida turgusid, äh, gaasi, nafta ja transporditeid. Äh, ja me räägime siin nüüd tõesti ettekäänetest ja me tegelikult väidame seda, et imperialistlike jõudude taga on piirkondlikud ja teised jõud, mis esindavad ka äh, teatud huvisid ja nad võitlevad oma põhjustel. jah, igal erineval ühiskonnakihil on erinevad äh, huvid, äh, võideldakse üksteise vastu, mitte keegi ei võitle niisama, vaid on selged huvid, mille nimel võideldakse. ja just sellepärast toimuvadki need sõjad ja kogu see võitlus. lõpetuseks tahtsin öelda, et äh, siin toodi ajaloolisi viiteid. Euroopa Liidu roll ja abi, mis anti Afganistanile, kuidas see kõik on äh, seotud praeguste sõdadega? meil oli haridusminister, kes oli naisterahvas ja võitles inimõiguste eest kuidas see on seotud nende pommidega, mida USA viskas Vietnamis alla? Nõukogude Liit äh, lahkus, äh, võimule tuli Taliban, Taliban käitus äh, nii, nagu ta käitus ja kuidas nüüd kogu seda kõike lahendada, arvestades seda, et kümme aastat tagasi lõppes imperialistlik sekkumine. meil on narkootikumid, meil on vaesus, see on praegune maailm, minevikus oli see maailm teistsugune me ei kasutanud toonast olukorda ära ja nüüd on meil tegemist täiesti teistsuguse maailmaga ja ühte ei saa teisega võrrelda. mikrofonita. E, aitäh, härra esimees, ütleb proua Oleg Naite. tahaksin lisada kolleegide öeldule seda, et see, mida me peame kolmandate osapoolte poolt peetud sõnadeks, et seda võib ka tegelikult hübriidsõjaks nimetada, sellest on väga palju kirjutatud. minule isiklikult meeldib Soome algatus, kus äh, viidi läbi analüüs ning äh, koostati ka väike vihik selle kohta, mis avaldati äh, Soome sellel suvel, kui OECD parlamentaarne assamblee kokku tuli ja selle analüüsi kõige tähtsamaks järelduseks oli see, et hübriidsõjadel on mitte midagi uut. selline kaudne sõda, hübriidsõda on ka varem ajaloos toimunud ja Leedu on suurepäraseks näiteks selle kohta, kuidas meid neljakümnendal aastal okupeeriti ja siis öeldi, et nagu rahvas oleks olnud õnnelik selle üle, et neid okupeeriti ja nõustus selle okupatsiooniga, nii et need sõjad ei ole midagi uut ja nad nõuavad väga kõrgel tasemel koordineerimist koordineerimistöö on vajalik, ametivõimude, meedia ja ka äh, sotsiaalsete äh, osapoolte vahel. ja peale selle tahtsin veel ka öelda, et äh, Venemaa poolt rahastatud meedia mängib ka lääneriikides tähtsat rolli näiteks kui minna lääneriikides mõnda hotelli ja vaadata tele televiisorit, siis seal näiteks on äh, telekanal Russia Today, nad on küll nüüd oma nime muutnud ja need saated on inglisekeelsed ja sa kuulad seda ja näed, et nad räägivad seal, et ei ole mitte midagi hullemat kui USA ja läänemaailm. ja kui inimesed kuulevad seda ajupestud juttu, mida esitletakse iga päev suurepärases inglise keeles, siis otse loomulikult on ajupesu väga edukas me tunnetame seda Venemaa propagandamasinat väga-väga selgelt ja tahtsin lihtsalt pöörata tähelepanu sellele, et meil on vaja midagi koos ette võtta selleks, et ära hoida seda, et meie ühiskonnale esitatakse täiesti väärinformatsiooni see, mida me praegu näeme, on tegelikult viimane ettevalmistus sõjaks, üritatakse jõuda inimeste peadesse ja südameteni ja me ei tohi seda sõda kaotada, aitäh! Are... aitäh! hoolimata sellest, mida ma enne ütlesin, oleme me siiski saanud ühenduse Edward Lukasega Äh, tegemist on majandusteadlasega Londonis, on ta meiega ühendatud äh, ja suur tänu, et olete valmis meiega arvamusi ja avaldama ja ma annan teile siis sõna umbes kümneks minutiks. palun. Well, um, first of all uh,, Mr Brock, Mr Chairman, it's a pleasure to härra Brock, mul on suur au olla siin ja teiega videokonverentsi kaudu rääkida. aga probleem oli selles, et äh, just äh, suri äh, Helmut Schmidt, kunagine liidukantsler ja kes temast väga palju ei tea, siis Ökonomisti kodulehel ilmub kohe minu analüüs tema saavutuste kohta. ma natukene tutvustaks ennast, ma olen nende küsimustega nüüd üle kolmekümne aasta tegelenud Nõukogude Liidu ja Nõukogude impeeriumiga ma tegelesin veel külma sõja ajal kaheksakümnendatel aastatel enne raudse eesriide langemist ja ma olen Euroopa julgeoleku probleemidega tegelenud ka siis, kui inimesed ütlesid, et see kõik on juba lahendatud, Euroopa on vaba ja meil ei ole vaja enam muretseda. ma ei olnud ainus inimene, kes muretses Eesti president Lennart Meri pidas Hamburgis üheksakümne viiendal aastal suurepärase kõne, kus ta hoiatas äh, välismaalt tuleva agressiooni ohtusid üheksakümnendatel aastatel, nii et need probleemid, millest me täna räägime, ei ole midagi uut, lihtsalt paljud ei ole sellele tähelepanu pööranud ja ma arvan, et on tähtis seda toonitada. ja ma tahtsin toonitada veel ka seda, et me peaksime väga palju tähelepanu pöörama ka nendele, kellel olid õigus, nagu eestlastel, lätlastel, leedukatel, poolakatel, tšehhidel, ukrainlastel ja teistel, kes on hoiatanud meid selle eest samal ajal, ajal, kui Vene, kui läänemaailma arvas, et probleemid on lahendatud. ja tõesti, nüüd me peaksime kuulama neid inimesi, kes minu arvates on olnud esirindel Euroopas ja nagu just see, mida praegusel hetkel teie Leedu kolleeg väga õigesti ütles, et tegemist on tegelikult hübriidsõjaga, mida Venemaa peab see külmutatud kolmandate osapoolte poolt peetud sõna, siin on selge tahe, on jõud, mis soovib sõda pidada, aga ei taha otseselt olla äh, kaasatud ja siis kasutab ettekäändeid selleks, et ei saa tema kaasatust äh, tõestada ja kui midagi läheb halvasti, siis saab käed puhtaks pühkida, ütelda, meie ei olnud sellesse kaasatud. Kreeka esindaja just enne seda ütles, et see on kõik imperialistlik ja teised riigid teevad seda ka. jah, see on tõsi, meil toimusid kolmandate osapoolte poolt peetud sõjad ka Nõukogude ajal nii Nõukogude poole pealt kui ka Ameerika poole pealt, nii et see tõesti ei ole mingi Venemaa tehnika. aga kui me räägime imperialismist, siis tuleb lihtsalt ka see kompleksne olukord selgemaks rääkida väga lihtne on siin äh, imperialismist rääkida kolmandas maailmas, aga see, mis toimus Ida-Euroopas, need riigid kannatasid Nõukogude Liidu imperialismi all ja kannatavad ikka veel edasi. nii et see vasakpoolne lähtumine, kus räägitakse kolonialismist ja imperialismist, seal peaks olema väga ettevaatlik ja vaatama täpselt, mis toimub praegusel hetkel Ukrainas ja mis võib juhtuda Balti riikide, Poola ja teiste riikidega, kui need arengud jätkuvad meil on olnud Venemaal väga raske aru saada, miks Venemaa peab neid sõdu, sest me mõtleme kategooriates, me mõtleme, tegemist on luureteenistuse või politsei küsimusega, see puudutab energiat või ka teisi ekspordi või impordi küsimusi, et see on äri, kaubandus, see puudutab kultuuri, uudiseid ehk et me vaatame neid erinevaid kategooriaid, mida on lihtne defineerida, me räägime professionaalsest eetikast, räägime institutsioonilistest tõketest, sest see on nii, nagu meie ühiskond toimib niimoodi ja me usume sellesse toimimisse. aga praegusel hetkel me näeme, et sealpool ei toimu selliseid kategooriaid et on võimalik, äh, et hommikul peetakse propagandat, lõuna räägitakse luureteenistusest, pärastlõunal äh, naftast ja korruptsioonist õhtul ja öösel vaadatakse kõik üle ja kogu lugu hakkab otsast peale. mina räägin, et see on selline koond-, koondatud oht Venemaalt, sellepärast et iga osa, ükskõik kas luureteenistus, kogu see, mida kommenteeritakse Gazprofi ja Rosnefti ning suurte energiahiidude kaudu, see, kuidas Venemaa sõjaliselt äh, sekkub, kogu see propagandamasin, see kõik on tegelikult ühtemoodi üles seatud ja meil on väga raske sellest aru saada me mõtleme, et nojah, et energiaga tegelevad energiaregulaatorid, kui see on propaganda, siis see puudutab meediat ja just sellepärast on Venemaa olnud äh, väga edukas ja seda ma tahtsingi öelda, et Venemaa võidab seda sõna või on vähemalt siiamaani olnud võitja poolel, me oleme olnud väga aeglased äh, mõistmaks, mis toimub. me tegelikult eitasime, et üleüldiselt äh, midagi toimub väga pikka aega Venemaa on tõesti väga palju samme teinud, musta raha on pumbatud poliitikasse, poliitika on korrumpeerunud, on loodud majanduslikku sõltuvust, on oma sõjalist võimekust väga-väga palju suurendanud, eriti kui võrdleme seda, mis toimus üheksakümnendatel aastatel ja ka tuuma relvade osas on väga palju ära tehtud, eriti just viimase viieteist aasta jooksul. Nad on oma tavarelvastust suurendanud, siis nad on ka, kui mõtleme seda, mida nad tegid, Kaspar mere äärest saatsid äh, rakette Süüriasse, peale selle on neil erijõud, neil on väga hea elektrooniline luure, nii et nad tegelikult valmistavad meile väga palju muret ja samamoodi on nad olnud väga edukad propagandasõjas viisteist aastat tagasi me poleks kujutanud endale ettegi, et meil võib tekkida probleeme Vene propagandaga. see tundus naljana, üheksakümne esimesel aastal me olime veendunud, et vaba meedia on nüüd meil pärast külma sõda vabad meediaettevõtted ja et mitte midagi ei saa minna valesti. ja see, mida proua Bokneele just praegu ütles, vaadake, mis toimub. Venemaa tegelikult näitab, et ta tõesti slikerdab ennast äh, läänemaailma sisse, räägib läänevastast, peab läänevastast kampaaniat ja teeb ajupesu ja tegelikult meie süsteemi jaoks on tähtis see, et me saame täpselt kontrollida, kes mida ütles ja kui midagi on vale, siis me parandame seda. aga Venemaa propaganda on olnud väga edukas, vaadakem neid kanaleid. Äh, ja seda, kuidas Venemaa sekkub meie meediakanalitesse, kus äh, Venemaa maksab selleks, et teha endale reklaami. ja meile jääb mulje, et räägitakse üldiselt Venemaal toimuvast, aga tegelikult on äh, Kremli palgal olevad ametnikud kõik need uudised kokku kirjutanud. jah, ma tõesti leian, et me peame kiitma Euroopa Liitu ja ka Leedu valitsust selle kolmanda energiapaketi koostamise eest. tõesti, kõikide Euroopa kodanike olukord on parem tänu gaasituru liberaliseerimisele, meil on rohkem tarneallikaid, me näeme tõesti, et maagaas jõuab Leedusse erinevatest allikatest, siis ka LNG ja Poolal on täpselt sama lugu. Poolal on nüüd ka oma LNG terminal ja siis ka interkonnektorite ehitamine, nii et me tõesti oleme teinud edusamme, aga Venemaa on ikka meil, meist veel ees, Putin ikka ja jälle äh, haarab juhtohjad. näiteks kahe tuhande seitsmendal aastal küberrünnak Eestile, kahe tuhande kaheksandal aastal sõja alustamine Gruusiasse kus kasutati jällegi ettekäändeid selleks, et täpselt samamoodi nagu rünnati ka Eestit, ei olnud võimalik öelda, et kust see rünnak tuleb. lihtsalt äh, kasutati internetti, samamoodi rünnati äh, Gruusiat, äh, siis Abha-, Abhaasias toimunu ja sealsed ettekäänded rünnak Ukrainale. ja need Äh, nii et tõesti Venemaa jõud selles osas on väga suurt ja ma tõesti eh, tahan, et te mulle tõesti selliseid vaenulikke küsimusi esitaksite, ma tõesti tahaks, et inimesed pigistaksid mult viimase välja, eh, kui võimalik ja ma tõesti suur tänu teile selle eest, et sain täna siin teiega mõtteid vahetada. Still... aitäh, te jääte meie arutelu järgima ja olete valmis ka küsimustele vastama ja nüüd saab sõna härra Nemet, palun. Ungarist. Thank you, thank you very much, Amar. aitäh. aitäh selle sõnavõtu eest ja soojad tervitused äh, ka kolleegile. aitäh selle põhjaliku analüüsi eest. ma tahaksin viidata sellele, et praegusel hetkel on meil kaks paralleelset sõda ja selle kahe sõja puhul äh, käsitleme me neid eraldi. ma tahaksin õnnitleda teid, minu arvates on oluline rääkida nendest äh, sõdadest üheskoos sest meil on nüüd äh, Süüria sõda ja lisaks sellele ka Ukraina sõda. ja tegemist ei ole sellega, et üks on vähem oluline ja, ja oluline on see, kuidas nad omavahel seotud on, sest nad on omavahel seotud. ja ma arvan, et ei ole mingisugune juhus, et äh, Ukraina sõja keskel on Venemaa lennukid ilmunud äh, Süüriasse, see ei ole mingisugune juhus ja ma arvan, et me peame väga tihedalt äh, jälgima seda, mis on see seos nende kahe äh, sõja vahel. nüüd on meil käimas äh, Viini protsess ja head uudised on see, et Euroopa Liit on sellega seotud. Iraan, Saudi Araabia ja ka Türgi. aga kuidas on lugu teiste protsessidega? kas on piisavat rahvusvahelist tähelepanu, mida pööratakse Ukraina sõjale? kas toimub mingisugune poliitiline protsess, mis aitaks kuidagi lahendada seda sõda Venemaa ja Ukraina vahel? kui mitte, siis ma arvan, et vähemalt peaksime me selle, seda mõttes hoidma, et poliitiline lahendus peab aset leidma ka seal ja mina tahaksin viidata sellele, mida ütles äh, härra Lukas, me peame kuulama oma sõpru, kes on esiliini riikides. Nende ajaloolised äh, analüüsid on meile väga kasulikud ja me peame neile üles näitama oma solidaarsust. Velsi tippkohtumine äh, liikus selle suunas ja loodetavasti Varssavi NATO tippkohtumine äh, käsitleb samuti seda lähenemist. samas aga, kui me räägime tulevastest poliitilistest lahendustest Ukraina-Venemaa pingete puhul, siis on vaja mingisuguseid äh, põhimõtteid, äh, millest lähtuda. ja tõenäoliselt kõige olulisemaks, minu arvates nii-öelda läbivaks jooneks on see, et okupeeritud riigid nagu äh, Gruusia, Ukraina ei tohiks sattuda olukorda, kus nad ei suuda oma suveräänsust äh, säilitada ja ei saa otsustada omaenda tuleviku osas, ükskõik milline poliitiline lahendus sõlmitakse ja vahetevahel on neid vaja, on tegemist selle punase läbiva niidiga, mida ei tohiks unustada, Gruusia, Ukraina suveräänsusest peab kinni pidama, aitäh! Uh, uh, uh, aitäh, esimees, ütleb härra Tänuk, soe tervitus kõigile osalejatele, ma olen täiesti nõus sellega, et Venemaa agressioon Ukrainas ja Krimmi annekteerimine on täiesti vastuvõetamatud ja ma olen neid korduvalt hukka mõistnud äh, ka siin komisjonis. Euroopa Liidu sanktsioone ei ole võimalik maha võtta niikaua, kui Ukraina territoorium on Venemaa okupatsiooni all ma olen nõus teie analüüsiga, mis puudutas Venemaa rolli praegusel hetkel. Nad küsisid minult intervjuud, nad ei mänginud seda sellepärast, et ma olin kriitiline äh, Kremli suhtes. Äh, parteide korruptsioon on see, mille kohta me pidevalt äh, kuulame, kuidas Prantsusmaa rahvusrinne meie komisjonis neid kaitseb ja samas mõistame, et neile on samuti Venemaa pangad oma poolt raha andnud. aga Edward äh, sa oled alati arvanud, et vaenlase vaenlane on äh, sinu sõber ja ma tean, et varasemalt oleme me seda arutanud äh, ka, mis puudutab toetust tšetšeenidele äh, kümme aastat tagasi, aga samas kuna tulin just tagasi Kurdistanist, siis Tšetšeenia terroristid on kõige vihameelsemad aga lisaks sellele on ka Aserbaidžaani, Armeenia äh, Äh, konflikt Mägi-Karabahhias ja seal kohal pean ma ütlema, et ma toetan Venemaa seotust selleks, et kaitsta Armeenia äh, seisukohta võrreldes aseritega ja nüüd Süüria olukord. ja on ohtlik öelda, et Assad on äh, ainult negatiivne, arvestades kõike, mis seda toimub ja on teatud jõud, kes toetavad opositsiooni, samas äh, kuigi äh, teame, et vahendid voolavad ka sealtkaudu, võib-olla isegi ISISe endani. välispoliitika on väga segane värk ja selle mõistmine äh, ja millised peaks olema geopoliitilised huvid, on keeruline, aga kas on võimalik, et Venemaa, USA ja Euroopa seisukohad äh, ja võimalikud ohud ka Balti riikide vastu, erinevad Venemaa lähenemised, kas me võime nendega kuidagi suhelda ja, ja lihtsalt hoida üleval teatud kõnelusi ka teiste osapooltega selleks, et äh, lahendada Süüria olukord, vaatamata sellele, milline on olukord mujal. Süüria äh, põgenike väljavool tekitab tõsist ohtu ka Euroopa eksistentsile ja me peame ühest küljest kaaluma oma huvisid ühes piirkonnas ja võrdlema neid huvidega teises piirkonnas, aitäh! suur tänu, esimees! aitäh selle eest, härra Lukas, et võtsite sõna ja, ja omapoolse panuse sellele olulisele äh, teemale andsite. mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei suuda vastu panna informaatilise või hübriidsõjale, arvestades seda, mida me praegu näeme. ma ei taha siin mingile riigile viidata, aga ma ei karda, Venemaa mängib öö, äh, infosõda meiega, aga samas me ei ole valmis seda täieulatuslikult tunnistama ja näide selle kohta. välisteenistus äh, heal põhjusel on paika pannud Ida-Stratkomi äh, üksuse, mille eesmärgiks on äh, tegeleda meie idapartneriga, partnerriikidega, kes kõnelevad vene keelt, selleks et et võidelda Vene infovooga äh, mis äh, katkematult äh, voolab, aga meil on vaja ka lääne stratkomi, mis äh, toimiks liikmesriikides ja aitaks liikmesriike avaldada toetust intellektuaalsel ja, ja ka haldustasandil. me peame oma avalikkusele selgitama, milliseid sõnumeid Vene poliitikad üritavad äh, Äh, välja anda äh, meie kodanikele ja need sõnumid on väga hirmuäratavad. üks näide selle kohta. Ukrainas levitatakse uudiseid selle kohta, et noor, et üks poiss äh, löödi risti Donetskis territooriumil, mis on Ukraina vägede kontrolli all. ja see uudis oli niiviisi kajastatud suurepärasel viisil, et kõik olid šokeeritud sellest, leiti keegi, kes seda nägi ja kes äh, seda selgitas äh, viimase üksikasjani. aga kohapeal olevad inimesed ütlesid, et ei, et nemad ei ole, nemad ei saa seda kinnitada, midagi sellist ei ole siin toimunud. aga samas oli liiga hilja, uudis oli juba välja läinud äh, ja inimesed olid seda kuulnud kui lääne ajakirjanikel on teatud eh, instinktid ja eetika ja ei tohi teatud lävendist üle astuda, siis eh, Venemaal seda ei ole ja nad kasutavad kõiki meetodeid, kõiki võimalusi, valesid selleks, et meid nurka suruda. ja seni oleme me vastu pannud eh, väga piiratud vahenditega, avald-, arvestades üha suurenevat survet seega eh, Edward ja paljud teised eksperdid, eh, kes ka siin eh, kohal on, ma, meil oleks vaja poliitikutele Euroopas soovitada ja ka NATO-s soovitada kasutusele võtta kõikvõimalikud vahendid selleks, et võidelda selle jubeduse vastu, aitäh. Grazie, presidente. Io penso che la guerra... suur tänu ma arvan, et see kolmandate osaliste kaudu peetav sõda ei ole midagi uut, see on olnud juba aegade algusest, aga see, et praegu on populaarsus kasvanud, on seotud selle vastutusega, mida suured riigid võtavad ja hirmudega, kus inimesed arvavad, et kui ei oleks tuumarelvi, ei oleks juba praegu kolmas maailmasõda. see kõik tugi, tuleneb kahest põhjusest. esiteks, nende riikide kriis, mis tekkisid pärast esimest maailmasõda seal need konfliktid toimuvad ja teiseks, mis esi-, see, mis esimest punkti tugevdab, puudutab selle Ameerika Ühendriikide demokraatia missioonidega nii-öelda. see on seotud Ameerika Ühendriikide arengutega pärast kaheksakümne üheksandat aastat. kui me soovime leida uut tasakaalu siis tundub, et Ida-Euroopas tuleb vältida seda, et me survestame inimesi käituma meie tavade kohaselt. Nad on olnud puhvriks Venemaa ja meie vahel ning võimu tasakaal on ainuke viis, kuidas me suudame asju tasakaalus hoida, arvestades meil on uus geopoliitiline reaalsus, meil on vaja seda jõudude tasakaalu ja ainuke viis, kuidas Venemaa isu rahuldada, on anda Euroopa Liidule uus juhtroll rahvusvahelisel areenil, mis puudutab konkreetset välispoliitikat, arvestades erinevaid Äh, lahkarvamusi, mis meil on. ma tahaks teada, mida teie sellest arvate? aitäh, ma teeksin ka mõned märkused. ja siis lõpetuseks annan külalistele sõna, et nad vastaksid. härra Lukas ütles, et äh, Venemaa soovib seda konflikti võita. ma arvan, et tal on analüüsis nii palju tõde, et see tõesti lühiajaliselt on nii, autoritaarne režiim on pigem võimeline ühistrateegiat kõikide komponentidega välja töötama kui demokraatia. demokraatias valitseb mitmekülgsus, majanduslikud jõud ei ole poliitiliste jõudude kätes ja nii edasi aga ajalugu on ka näidanud, et kui demokraatia, demokraatlikud režiimid lepivad kokku, siis nad tegelikult võidavad küll suurte ohvritega, aga sellepärast, et neil on rohkem annet ja rohkem andeid, mida kasutada vabaduse saavutamiseks ja kui nad on siis autorikraatsete või diktaatorlike režiimidega vastandatud, siis nad saavad siiski võita ja Ühendkuningriik on suurepäraseks näiteks selle kohta sest ka üheksakümne, kolmekümne üheksandal ja neljakümnendal aastal, ilma et ma tahaksin mingeid paralleele siin tõmmata, ärge saage minust valesti aru, aga kolmekümne üheksandal, neljakümnendal aastal tundus, et olukord on täiesti lootuseta demokraatiate jaoks Euroopas, aga sellegipoolest demokraatia võitis ja ma arvan, et see peaks meile olema eeskujuks, et Euroopa üheskoos on meil võimalik äh, võidelda ja kõik need autoritaarsete režiimide ohud, mis võib-olla küll koonduvad kiiremini, sest neil ei ole vaja pikki parlamendi arutelusid. et me tegelikult siiski saame nende vastu astuda ja ma arvan, et pikaajaliselt on see ka parem lähenemine, sest vabadus võidab, kui me analüüsi õigesti läbi viime ja nüüd saab sõna proua Voltšuk, palun, kui te soovite vastata. aitäh nende erinevate arvamuste eest. paar vastust minu poolt. ma arvan, et küsimus on ka selles, räägiti sellest, et see on sõda Euroopa Liidu vastu. jah, ma nõustun selles osas, et äh, assotsieerimislepe on minu teada esimene taoline lepe, mis on põhjustanud sõjalist konflikti ja siin on väga suur väljakutse Euroopa Liidu ees, sellepärast et äh, sellised lepped on Euroopa Liidu põhiroll ja praegu on olnud selline rünnak äh, vabakaubandusleppe vastu, aga seega Venemaa silmis on Euroopa Liidul uus roll ja Euroopa Liit ei ole veel seda käsitlenud, aga ka mulje sellest, mida Euroopa Liit teeb, kas vabakaubanduslepped või demokraatia edendamine, seda peetakse sekkumiseks, seega kasutatakse sellist sõjalist keelt, kuigi kahekümnendal sajandil soovitakse justkui luua seoseid ja suhteid mandrite vahel. seega tuleb öelda, et praegu saadetakse välja selge sõnum ja see sõnum on omaks võetud, et Euroopa Liidu lõimimine on endistele Nõukogude Liidu riikidele oht. tulin just Aserbaidžaanist, tahtsin rääkida Euroopa Liidu Aserbaidžaani suhetest, sest Aserbaidžaan on üks sellest, ütleme, sõltumatumatest riikidest eh, oma välispoliitikast jutt oli hoopis Aserbaidžaani-Venemaa suhetest. seega Venemaa hegemoni roll on omaks võetud ja oluline on olnud just siin Venemaa valmisolek sõjalist jõudu kasutada. seega Euroopa Liidu välispoliitika peab seda arvesse võtma, kuidas teise osapoole tegevus mõjutab nende oma mainet. hübriidsõja küsimus ei ole midagi uut, Ah, ja seda on kasutatud kahekümnendal sajandil läbivalt, aga nagu praegu välja toodi, me oleme osu-, unustanud kõik need õppetunnid, me arvasime, et me oleme edasi liikunud. ma mäletan, et ma rääkisin Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi esindajaga, küsisin äh, hübriidsõja kohta äh, kas Ühendkuningriik on selle üle mõelnud ja mulle vastati, et jah, ma tean, et me peaksime seda tegema, see on kusagil meil kavas, aga alati on mingid päevakajalisemad teemad, seega Krimmi puhul me olime strateegiliselt üllatunud ja ootamatus olukorras. aga oluline on erinevaid tasandeid kaaluda, sest sellist lähenemist varasemalt ei kasutatud. ja lõpetuseks Süüria ja Ukraina või eelviimane märkus tegelikult. Süüria ja Ukraina on nii palju seotud, nad on erinevad, aga nad on nii palju seotud, et äh, Venemaad peetakse seal lääne jaoks justkui liitlaseks, ei ole mingit Eh, resolutsiooni Süüria puhul võimalik saavutada, kui Venemaa ei oleks osaline, ühelt poolt siis sanktsioonide tõstmine ja teisalt Ukraina kriisi lahendamine, nii et see oleks Venemaale soodus. seega need kaks aspekti on omavahel seotud, soovitakse Venemaad eh, Euroopale lähemale tuua ja Ukraina on seal lihtsalt eh, etturiks nüüd pikaajalisemad ja lühemaajalisemad erinevused. ühelt poolt territoriaalne Ukra-, Ukraina suveräänsus ja see võimaldab sellistel riikidel nagu Ukraina Euroopaga lõimuda. oluline on välja tuua see punane joon, kui nüüd Minski kokkulepe ellu viiakse, siis see viis, kuidas Vene pool seda tõlgendab, tähendab seda, et Ukraina integratsioon Euroopaga on takistatud. minul ei ole mingit võlukepikest ja lahendust välja pakkuda, aga oluline on vaadata, mis on Euroopa Liidu positsioon muutunud olukorras. kui meil ei ole taktikalisi eeliseid, siis me ei saa leppida ka pikaajaliste probleemidega pikemas perspektiivis. aitäh! kuna ma tulin Ameerika Ühendriikidest, siis ma olen, mulle avaldab äh, väga muljet see diskursus, mis toimub siin võrreldes diskursusega Washingtonis ning ma pean ütlema, et kuni uut presidenti Ameerika Ühendriikides Valgesse Majja ei valita, siis ei toimu ka Ühendriikides väga palju sel teemal. teiseks, ma tahaksin olla optimistlik ja öelda, et proksisõjad on väga head, kui osatakse nende reeglitega mängida iga dollar, mida Ameerika Ühendriigid või Euroopa Liit kulutab, peab Venemaa kulutama tuhat dollarit, nii et see on neile halvam. mida rohkem Venemaa on konfliktis, seda rohkem ressursse nad peavad ka kulutama, seda suuremad on kulutused nende jaoks. ning kui energia hind on jätkuvalt madal ja kui me saame energiat mujalt kui Venemaalt, siis pikemas perspektiivis on Venemaa väga kehvas olukorras. kolmandaks, ma nüüd ei tahaks olla ka liiga küüniline, aga see inimfaktor ja inimkulutused koha peal on märkimisväärsed. Euroopat mõjutab see põgenikevoog. kui me vaatame majandusmudeleid rändekriiside puhul, siis alati on võimalik see omakorda muuta SKT kasvatamiseks, jah, seal on tegemist erinevate religioonide ja keeltega, aga see on meile ka tööjõud. paljud nendest inimestest on väga ärimeelsed, edumeelsed ja nad tahaks olla ka ettevõtlikud. eriti Süüria inimesed on väga ettevõtlikud ning Levantist pärit põgenikud on ka oluline aspekt siin, aitäh. ja härra Lukas, palun. Uh, kõigepealt uh, vastuseks härra Tännokile. külm sõda on siin oluline silmas pidada. kui külm sõda oli üsna segane ja toetasime režiime ja inimesi, kes olid äärmiselt ebameeldivad ja tegime seda sellepärast, et arvasime, et kommunistid on veelgi hullemad. külmsõda Euroopas oli palju lihtsam ja ma ütleksin, et olukord on praegu sarnane, ma ei oska öelda, kas mulle meeld-, ei meeldi Hiina kommunistid sellepärast, mida nad on teinud Tiibetis või sellepärast või Vene kommunistid, mida nad on teinud Tšetšeenias. aga me peaksime vaatama seda tegelikult äh, justkui võimupoliitikat. me ei pea ja mitte sõlmima kokkuleppeid riikidega, kes meile ei meeldi, aga kui me nüüd vaatame riike, kes tahavad olla nagu meie ja kes on meie liitlased siis seal tuleb vaadata, mis on need võimalikud muudatused, me peame toetama ukrainlasi ja teisi, kes on Kremli varjus ja kui me vaatame Aserbaidžaani ja Armeeniat, siis seal on olukord palju keerukam. aga ma ei toeta loomulikult Tšetšeenia terrorismi, aga seal peamine põhjus on ju see, kuidas üheksakümnendatel Tšetšeeniat koheldi aga loomulikult, kui Tšetšeenia oleks olnud osa Ühendkuningriigist, oleks ka meil olnud väga keeruline seda probleemi lahendada, ma ei ole siin kuidagi naiivne. aga me, minu mõttekoda Washingtonis on läbi viinud mitmeid uurimisi sel teemal, et saada õigete inimeste ekspertteadmisi, kuidas Venemaaga toime tulla ning me tahame harida meie otsustajaid ja ka ajakirjanikke, kuidas rääkida sellest ja kuidas tuvastada seda, kuidas Venemaa reegleid rikub. tõepoolest, lääne ajakirjanikke koolitatakse ja seal rõhk on õiglusel, mitte tõel. me tahame, et meil oleks erinevad perspektiivid kajastatud. isegi kui inimesed ütlevad lihtsalt, et see MH seitseteist äh, lend tulistati alla, et selle tulistasid alla venemaalased, venelased, samas tuleb kajastada ka, et võib-olla tegid seda ukrainlased. seega me ka lääne poolt peame endale natukene tuhka pähe raputama. nüüd küsimus, kas me võidame või mitte, ma loodan, et lõppude lõpuks me oleme võidukad, aga oluline on ka seaduste roll, sest et ajaloos on meil ka näiteid riikidest, mis olid küll väga õilsad, kuid mis lihtsalt hävitati. Veneetsia vabariik ja nii edasi, Rooma impeerium. meil on pigemalt, pidevalt näiteid riikide osas, kes võitlesid oma väärtuste üle ja lõppude lõpuks neid edu ei saatnud ja me loeme neist ainult ajalooraamatutest. seega Putin Putini lähenemine jah, on lühiajaline, pikaajaliselt on Venemaal probleemi, aga lühiajaline võit, üks võit teise järel, lõppude lõpuks sellest ikkagi midagi koorub. jah, ma olen lootusrikas, aga me ei peaks olema liiga rahulolevad praeguse olukorraga, aitäh! suur tänu nee.! aitäh! suur tänu ekspertidele kes meiega arutelusid pidasid, suur tänu teile kõigile, ma arvan, et pärast äh, tänast ennelõunat äh, keskendusime me nüüd äh, Venemaale ja idanaabritele, täna hommikul rääkisime meie lõunanaabritest ja Lähis-Idast, sest seal on erilised kolmandate poolt peetud äh, sõjad käimas, rääkisime Iraanist ja Saudi Araabiast ja nende rollist, mis võitlevad seal oma võimu säilitamise ja saavutamise eest. et tihti kasutatakse seal ka usku põhjusena, jah, ida pool on põhjused teistsugused, aga ma arvan, et me peame alati mõtlema ka sellele, et me peame ka vaatama nii-öelda kardinate taha, mitte ainult vaatama seda, mis on ilmselge ja kõigile nähtav. see on täiesti selge ja me ei tohi kohe kindlasti ajada sellist äri, et ühelt poolt saame küll äh, eeliseid, aga teiselt poolt see nõrgestab meie partnereid, nii et äh, nii Venemaa, Lähis-Ida, Süüria ja puhul on äh, vaja teha äh, samme ja jälgida, mis seal toimub, aga see ei tähenda seda, et me peaksime Ukraina unustama. ka see peab väga selgeks saama, et me siin tõesti vales suunas ei liiguks ja me peame Venemaale ka meenutama, et võitluses äh, ISISe vastu on tema huvid peaaegu sama suured nagu meil kui me vaatame olukorda teatud äh, moslemivabariikides, Vene Föderatsioonis, siis ei ole ka mitte mingit põhjust äh, Ukrainat ja dramaatilist olukorda Gruusias ja Moldaavias ära unustada. et äh, me peame siiski olema teadlikud sellest, et territoriaalne ühtsus võib sattuda ohu alla. suur tänu meie külalistele, suur tänu ka riiklike parlamentide esindajatele. ma arvan, et täna hommikust peale on meil olnud väga tõhus ja intensiivne koosolek, tegelikult juba eile pärastlõunast ja minu arvates oli väga väärtuslik see, et ka riiklike parlamentide esindajad olid kohal, sest ähm, see tegelikult ka meie vaatevälja suurendab ja mul on väga hea meel, et äh, meil õnnestub ka selliseid arutelusid tulevikus äh, jätkata. tere tulemast, aitäh tulemast, ilusat kodureisi või veel ilusat õhtut Brüsselis, sest Brüsselil on puuduseid, aga mitte keegi pole veel väitnud, et äh, süüa Brüsselis hästi ei saaks. ja sellepärast soovin teile ilusat õhtu Brüsselis aitäh tulemast ja koosolek on lõppenud. Where's my pen? Here. There. My loss of pens is credit.